pool üheksa ja lõpetame kell pool neli. päevakord on avaldatud ja on kättesaadav Euroopa Parlamendi kodulehel. suur aitäh teile, proua volinik!